kolmekümne esimese mai ja esimese juuni istungite protokollid on kättesaadavad. kas selle, nende kohta on märkuseid? sellisel juhul on protokollid kinnitatud. järg, pärast äh, seda